ja sellega on need siis nii-öelda valideeritud. kaasotsustus kolmapäeval nõukogu president ja mina kirjutasime alla kahele eh, aktile vastavalt kaasotsustusmenetlusega vastavalt kodukorra reeglile nelikümmend neli ja selle koosoleku protokollis on ka nende aktide pealkirjad olen saanud nõukogult äh, nende seisukoha peale esimest lugemist ning samuti äh, komisjoni seisukohad